nende piirangute ellurakendamine, mis tuleneb äh, paktist, võib takistada ka ühisturu eesmärgi saavutamist. nüüd äh, meil oli siin kirjas ka proua Barbara Matera, aga ma siin teda ei näe, seega lõpetame me üheminutiliste sõnavõttude vooru osadele siin oli minut veidi pikem kui teistele, lausa kaks minutit teinekord, aga lähme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on järgmine raport. see on siis proua Schaldemose raport üldise tooteohutuse ja toru järelevalve kohta. proua raportöör saab esimesena sõna. proua Schaldemose, teil on sõna neljaks minutiks aga kokku on teil aega, proua Šaldemus, kuus minutit, nii et äh, võite siis kasutada seda ära oma äranägemise järgi, aga sõna teil nüüd on neljaks minutiks. suur tänu, härra president ja tere õhtust kõikidele kolleegidele, kes on veel kojas. ma tahaksin äh, paari sõnaga kommenteerida siis sedasama äh, üldist tooteohutuse ja turujärelevalve direktiivi. Äh, ma sooviksin, et need direktiivid vaadatakse üle selleks, et üldine äh, tooteohustuse direktiiv oleks siis paremini kursis mm, kaasajaga. me peaksime siis kõik panustama sellele, et nii tooteohutusdirektiiv kui ka jur-, jure-, turujärelevalve direktiiv Ähm, uuendataks. me oleme jaganud oma raporti kahte ossa, me oleme teinud konkreetseid soovitusi turujärelevalve osas laiemalt, kuid ähm, oleme ka siis väga konkreetseid ettepanekuid teinud üldise tooteohustuse kohta ja lubage alguseks öelda, et kui meieni jõudis mõni aasta tagasi see üldine tooteohutuse direktiiv, siis see oli kindlasti verstapostiks Euroopa Liidu Äh, poliitikates äh, ja, ja tegemist oli hea direktiiviga ja edusammuks oli see kindlasti selles valdkonnas, aga probleeme on endiselt, äh, turujärelevalve ei ole piisavalt tagatud ja tuleb tagada see, et kõik tooted oleksid piisavalt kaitstud ja loomulik on täiesti normaalne, et kriisiaegadel keskendutakse turu järelevalvele kõikidel liikmesriikidel on järjest vähem ressursse väga oluline on see mitte ainult tarbijatele, vaid ka ettevõtetele, kes peavad kinni siseturu tingimustest. ma olen tegelenud väga tõsiselt ka siseturu küsimustega, ikka jälle ma kuulsin, et äh, teatud toodete osas kontroll puudub. see on loomulikult äh, probleemiks. kui ettevõttes tehakse kord aastas äh, turukontrolli, siis meil on konkurentsitingimused, mis on teataval määral õiglased ja konkurentsimoonutused avastatakse, seetõttu ongi turukontroll ettevõtete jaoks nii tähtis ja loomulikult ka tarbijate jaoks. tahaksin konkreetselt nüüd äh, mainida neid ettepanekuid, mis meil on Euroopa Komisjonile, sellepärast et äh, väga paljud küsimused on seotud spetsiifiliselt tarbijatega. toodete jälgitavus on äh, väga oluline, eriti siis, kui keegi lõpetab turul äh, tegevus olema võimalus kiiresti tegutseda, kui avastatakse, et ringluses on ohtlikud tooted. see kõik puudutab loomulikult ka kolmandatest riikidest pärit tooteid, mitte ainult Euroopa Liidu tooteid. oluline on tagada, et ka kolmandad riigid peaksid kinni nendest tingimustest ja reeglitest, mis kehtivad siseturul. meil peab olema tulevikus äh, eesmärgistatum seadusandlus. väga oluline on, et meil oleks õnnetusi hõlmav statistika kogu Euroopa Liidu kohta, nii et oleks äh, teada, millised õnnetused juhtuvad äh, Euroopa Liidu siseturul ringlevate toodete tõttu. me peame tegutsema eesmärgistatumalt ja võitlema selle eest, et äh, võimalikult vähe häiritaks äh, ettevõtteid, kes peavad reeglitest kinni. meil on palju probleeme ka toodetega, mida tellitakse internetist, nende osas ei kehti tihtipeale samad äh, ohutustingimused kui tavaliste toodete kohta, me peame tegema kindlasti ka paremat koostööd tolliametkondadega jälgimaks, et kõikidest reeglitest peetakse kinni. väga tähtis on kaitsta lapsi. loomulikult aga ei pea ohutus olema tagatud ainult lastele, vaid kõikidele tarbijatele tooteohutuse direktiiv tuleb äh, üle vaadata, turukontrolli tuleb tugevdada ja me oleme arvamusel, et äh, turukontroll peab olema sidus. meil peaks olema üks süsteem, et tagada ühtset äh, turujärelevalvet. tooted peavad olema ohutud ja konkurents õiglane. kutsun äh, komisjoni üles äh, uuendama tooteohutusdirektiivi, eraldama selleks ka vastavad vahendid, tänan. Eh, eh, suur tänu, proua Šaldemose ja nüüd eh, siis vaba mikrofoni osa me tahame kõneajast kinni pidada ja seega mm, teen ma seda karmilt äh, nii kolleegide kui ka komisjoni kolleegide puhul. ja kõigepealt äh, siis proua Laara Koomi, palun. suur tänu, härra president, lubage kõigepealt tunnustust avaldada meie raportöörile proua Schaldemosele, ta on üles näidanud väga suurt koostöövalmidust selle raporti ettevalmistamisel. see, mis ma tahan täna välja öelda kojas, on kirjas ka mm, ITRE komisjoni eh, ettepanekutes. me tahaksime, et eh, komisjon tegeleks ka uute tehnoloogiatega selleks, et maandada ra-, eh, radioaktiivsusega seonduvaid riske ja nii edasi ja loodetavasti sellest kõigest tuleb äh, kasu tarbijale. ja kindlasti tuleb järgitavust suurendada tarbija jaoks. see peaks and-, tagama selle, et tarbijal oleks lihtsam kõikide toodete erinevate aspektidega ennast kurssi viia, saada teada, kust toode on pärit äh, ja milline on olnud see protsess, äh, millega siis toode on jõudnud oma lõpp-pakendisse kõikidel nendel põhjustel oleme omapoolsed soovitused teinud, kui Prantsusmaal on näiteks toode toodetud, siis peab ta tõesti olema ka tehtud äh, täies mahus Prantsusmaal, mitte ainult viimane äh, pakend ei ole talle üle, ümber pandud Prantsusmaale, see on tarbija ta, äh, petmine ja loodetavasti Euroopa Parlament tarbijat siiski kaitseb, suur tänu! tuletan teile meelde, kolleegid, teil on täpselt üks minut nendeks avaldusteks, proua Tiika on järgmine kõneleja, palun! suur tänu, härra president, ka mina tahaksin tänada meie kolleegi selle raporti eest. tänu on ta ära teinud ka sellepärast, et ta on ITRE komisjoni seisukohad arvesse võtnud oma raportis ja tahaksin teile rõhutada seda, kui oluline on selliste Euroopa standardite väljakujundamine, mis lihtsustaks äh, pakkumisprotseduure, olgu need siis tavalised või elektroonilised pakkumisprotseduurid, aga ka muidugi toote ohust, ohutus on oluline. komisjon peab tagama standardiseerimisprotsessi ehm, finantsmõistlikkuse samuti e, ja seda protsessi peavad juhtima mitmeaastased programmid, e, tagamaks tõhususe. me peame rõhutama seda, et Euroopa standardeid tuleb lihtsustada ja kindlasti tuleb nende standarditega ühele poole saada natukene kiiremini, me kutsuksime üles äh, riiklikke äh, standardide-, standardiseerimisorganeid tegema oma töö ära kiiremini. suur tänu, proua Tikau, järgmisena saab sõna proua Figueiredo. suur tänu, härra president väga oluline on, et äh, me suhtuksime tooteohutu, tooteohutusreeglitesse väga tõsiselt. me ei pea silmas pidama mitte ainult tootjate kaitset, vaid ka tarbijakaitset. standardite lihtsustamine ja ajaliste tähtaegade vä-, lühendamine peaks kindlasti seadma ohtu ohutust tarbijale. ja kui me keskendume ohutusstandardite aspektile, siis ei tohiks unustada ka neid tooteid, mille me Euroopa Liitu sisse ekspordime. ja samuti peaks äh, eriti tähelepanu pöörama äh, tootel toodud päritolumaa märgistusele, komisjon peaks kindlasti nendele küsimustele tähelepanu pöörama, proua Šaldemos on oma, oma raportisse need kirjutanud ja EITRE komisjon on ka oma muudatusettepanekud esitanud, nii et äh, sellepärast ma arvan, et ainult nii üheskoos saame võib-olla tagada suuremaid edusamme tarbijate ja tootjate kait-, kaitsjateks, kaitseks. suur tänu, proua Figueredo. järgmisena saab sõna härra Obermeier. tänan, härra president. siin raportis räägitakse suurtest edusammudest, aga hoolimata tooteohutusdirektiivist, RAPEX-ist ja mänguasjade direktiivist on olukord selline, et umbes kuuskümmend protsenti toodetest tuleb Hiinast ja turgu ei kontrolli Euroopa Liit. ma loodan, et äh, uus Rapexi süsteem äh, muudab seda olukorda ja meil on võimalik äh, tagada toodete ootus tarbijatele. üks neljandik ohtlikest toodetest on laste mänguasjad, nukud, ähm, istumist toolid, äh, laste mängunõud. Äh, praegu on äh, reguleerimine olnud väga aeglane, mitmed keemilised ained on endiselt turul, olgugi et nende kahjulik mõju on teada, mitmed vähti tekitavad ained ei ole ikka veel ära keelatud mänguasjade direktiivi poolt ohtlike ainete turult äh, ärakorjamine peab äh, toimuma kiiremini ja ettevõtete jälgitavust tuleb ka parandada. suur tänu ja nüüd proua Roitova, palun. dlouhodobě hledáme tady v tomto parlamentu na... tänan. me otsime meetmeid meet,, millega oleks paremini võimalik takistada järjest suurema arvu ohtlike toodete turgu Euroopa Liitu. ma olen nõus raportööriga, et meil tuleb seadusandlus üle vaadata, meil tuleb parandada koordineerimist ka sanktsioonide valdkonnas, samuti tuleks kohustuslikult ar-, avalikustada riskianalüüs enne, kui uue turuga turu, uue tootega turule tullakse. suurem osa ohtlikke tooteid on pärit kolmandatest riikidest ja seetõttu on ülimalt äh, oluline, et äh, kohustused ei oleks mitte ainult Euroopa Liidu tootjatel, vaid ähm, et need viidaks sisse ka rahvusvahelistesse kaubanduskokkulepetesse. tänan, järgmisena saab sõna proua Vestlund, kes on ka viimane, kes sõna saab suur tänu äh, proua Šaldemosele suurepärase raporti eest. ma tahtsin veel kord toonitada, et meil on vaja rohkem vahendeid ja rohkem kontrolle tagamaks äh, tooteohutust. tarbijatena me loeme ajakirjanduses art-, äh, artikleid selle kohta, et tarbijakaitseorganisatsioonid viivad läbi teste, on palju probleeme ja nii edasi, tarbijate usaldus äh, on õõnestatud ja olukord on väga ohtlik, eriti just laste jaoks. tooditeid müüakse poodides selliseid, mis peaksid olema ohutud, aga tegelikult nad ei ole ohutud. ja kõige olulisem küsimus on äh, kemikaalide teema paljudes äh, toodetes äh, sisalduvad kemikaalid, mille kasutamine Euroopa Liidus tegelikult keelatud juba ja tarbijatel on äh, raske nendest äh, probleemidest äh, aru saada, me peame seadusandjatena tagama, et need tooted turult kõrvaldatakse, peame takistama seda, et need tooted üldse turule tuleksid. suur tänu ja nüüd viimasena saab selle arutelu raames sõna volinik Tamanaki ja loomulikult sooviksin siinkohal tänada volinik Tamanakit kohale tulemast ja jälgimast nii seda arutelu kui ka teisi arutelusid, näiteks üheminutilisi kõnesid tähelepanelikult, nagu ta seda tegi. suur tänu. tegemist oli tõesti huvitava aruteluga, kus osales ka palju naisi. enamus olid naised. Euroopa Komisjoni nimel tahaksin õnnitleda Euroopa Parlamenti selle resolutsiooni puhul, mis äh, puudutab äh, tooteohutusdirektiivi ülevaatamist ja turukontrolli. komisjon tervitab äh, seda resolutsiooni ja kiidab selle dokumendi kõrget kvaliteeti. resolutsiooni lõppjäreldused peegeldavad ka komisjoni arvamust selles osas, kuidas üle vaadata tooteohutusreeglid Euroopa Liidus. meil on vaja tõhusat turujärelevalve raamistikku, ma olen selles osas teiega täiesti nõus. meil on vaja sellist äh, raamistikku, mis tagab, et meil oleks äh, turvaliste toodete siseturg. Euroopa Komisjon on juba algatanud äh, laialdasi konsultatsioone sidusrühmadega et teha kindlaks, kuidas on võimalik eesmärke saavutada. et leida sidus äh, lahendus, on äh, volinikud Tajani ja Dali teinud äh, koostööd konsolideerimisprotsessi käigus, mis puudutab siis Euroopa Liidu reegleid selles valdkonnas. komisjon soovib, et nii ettevõtted kui ka tarbijad saaksid äh, kasu Euroopa Liidu turvaliste toodete siseturust. me vaatame üle eksisteerivad tooteohutusreeglid, et äh, parandada tarbijate äh, kaitset ja ohutust. me peame loomulikult jälgima, millised on meil rahastamisvõimalused ja arvestama ka liikmesriikide pädevustega selles valdkonnas, nagu te aru saate reeglid peaksid olema sellised, et on võimalik äh, kiiresti äh, identifitseerida uued riskid ja reageerida nendele, kui nad avalduvad äh, globaalses tarneahelas. eriti tuleb tähelepanu pöörata lastele. samas peaks ülevaatamine looma õiglasema tegutsemiskeskkonna Euroopa Liidu tootjatele ja vähendama adminkulusid. üldises tooteohutusdirektiivis on äh, paika pandud äh, reeglid ja me peame lähtuma sellest, mida on otsustatud kahe tuhande kaheksandal aastal. oluline on jätkata koostööd äh, partneritega ja tuleb üle vaadata turu koordineerimise ja kontrolli mehhanismid. RAPEX äh, süsteem on kiirreageerimissüsteem mitte toiduainete puhul ja seda süsteemi tuleks äh, kasutada eriti just koostöös Hiinaga meil tuleb seda süsteemi aga tugevdada, et tulla toime kõikide väljakutsetega, mida siin mainiti. asepresident Tajani ja volinik Tali tulevad äh, koos välja ettepanekuga, mis puudutab Euroopa Liidu konsolideeritud äh, turujärelevalvet. suur tänu, proua volinik, käesolevaga on arutelu lõppenud, hääletus äh, resolutsiooni ettepaneku osas toimub homme